herr präsident! tere hommikust lugupeetud daamid ja härrad! jätkame täiskogu osaistungjärguga. vastavalt artiklile kodukorras äh, annan teile teada et äh, eile hommikul pool kaheksa tehtud taotlustele ei ole mitte mingeid hääletustaotlusi tehtud nii et sellega on meil äh, päevakord kinnitatud ja kohe hakkame rääkima ülemkogu ettevalmistamisest ja sõna saab härra Leskevitšus. Morning tere hommikust, lugupeetud president, lugupeetud rahvasaadikud, lugupeetud asepresident, lugupeetud komisjon, mul on väga hea meel täna osaleda siin arutelul, valmistamaks ette järgmise nädala ülemkogu. meil on väga tihe päevakord, me räägime julgeolekust, majandus- ja rahaliidust, majandus- ja sotsiaalpoliitikast.